finantssüsteemide töörühm, mille eesotsas mina olen, eh, ka eh, väga selgelt on oma seisukohad sel teemal välja öelnud, mis puudutab Kreekat. Eh, suur tänu, sellega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub meil homme. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde ja see on proua Pieti Käineni raport Euroopa riskikapitalifondid ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondid. proua Pietikäinen, palun. arvoisa puhemies. lugupeetud juhataja, Euroopa majandus on väga sõltuv tavapärasest äh, rahastamisest ning eriti sellest, see probleem tõstatab VKE-de rahastamisvajaduste kaudu, mis on veelgi üks äh, tõsiseid äh, komistuskivisid ja loomulikult puudutab see uusi uuenduslikke ja seega ka riski äh, aluseid äh, ettevõtete rahastamisse, kas me räägime, nagu ma ütlesin, VKE-dest või siis ka suurematest hangetest. meil on vaja kiiresti siseturul toimivaid äh, riskikapitali vahendeid Euroopa Liidu riskikapitali rahastus eh, ja võrdlus USA-ga näitab, et me oleme väga kaugel maas. Euroopa Liidu turg on viis korda väiksem kui Atlandi-ülesed eh, turud ja lisaks sellele on need killustunud eh, riiklikeks turgudeks mis takistab nende fondide kasvu ja kohandamist ettevõtete vajadustele tehnoloogia, keskkonna, oskuste või meditsiinivajadustest lähtuvalt selleks, e, et abi saada, võiks õppida ka teistelt riikidelt, näiteks Iisraelist. probleem on eriti tõsine siis, kui fondis on juba teatud tulemus saavutatud ja väike idufirma vajaks kiiresti äh, suuremat äh, oskusteavet ja rahastamist ja siis äh, meie väikestel fondidel ei pruugi olla piisavalt oskust või ka rahastust pakkuda kui aga seda rahastust Euroopas ei paku, siis ideed kogunevad äh, ja alternatiive peab otsima väljaspool Euroopat. probleem ei ole uus ega ka tundmatu ja sellepärast kaks tuhat kolmteist aastal eh, tegi, tehti määruse ettepanek, mis puudutab Euroopa riskikapitali fondi ähm, eh, põhimõttest, et paika panna ühised eh, reeglid riskifondide toimimiseks aga sellest ei ole olnud piisavaid eeldatavaid tulemusi, sest kaks tuhat kuusteist aasta aprillis registreeriti vaid seitsekümmend EUK märgist ja, ja neli EUSEF märgisega. osad äh, ettepanekud komisjoni osas, äh, selle osas oleme teinud omapoolseid ettepanekuid, et olukorda parandada, eesmärgiks on tagada, et ükski ametivõim ei nõuaks asjatuid registri või äh, järelevalvemakse või tekitaks tehnilisi takistusi turule pääsemiseks. praegune üldine äh, äh, lähenemine on põhimõtete vastane ja suur osa ettepanekutest on, puudutab nende lähenemiste lõpetamist suurematel fondidel on EUVK ja EUSEF fonde paremini kasutada ja anda paremaid rahastusvõimalusi nendele. lisaks ka investeerida VKE-desse paremini. komisjoni ettepanekuga on seotud ka laiem pakett, millega tervikuna soovitakse tekitada enam vahendeid riskikapitalifondides ja Euroopa Liidu eelarvest millega kapitali juurde ahvatleda eh, suurinvesteerijatelt. probleemiks on jällegi riiklik eh, maksustamine, mis on Euroopa Liidu eh, pädevusest väljaspool ja väikeseid samme on astutud selleks, et suurepärased ideed ka realiseeriks. Euroopa Liidus asu järelevalvega selleks, et Euroopa riskikapitalifonde võrdselt ja ühtlaselt koheldaks, aitäh! ma tänan. nüüd järgmisena härra Vella. ma tänan, lugupeetud saadikud. Eh, hääletus on väga tähtis samm, viime lõpule ühe järgmise kapitali turgude liidu elemendi, nimelt riskikapitalifondid ja sotsiaalettevõtlusfondid teema. riskikapital on väga tähtis äh, rahastamisallikas äh, idufirmadele, VKE-dele äh, ja selline spetsialiseeritud toetus on topib kinni selle augu, mis on jäänud, kuna teised ei taha toetada. Euroopa praegu on mahajääja sellistel turgudel. Euroopa riskikapitalifondid on fragmenteeritud ja koondanud tähelepanu, koondunud ainult mõnesse liikmesriiki ja need on ka väikesed. esialgsed määrused pidid sellest lüngast üle saama ja looma äh, integreerituma kapitaliturgude liidu Euroopa Euroopa Liidus ja nüüd nende märgistega, EUVK ja EUSEF-i märgistega me tahame eh, võimaldada, et nad, et ettevõtted ennast paremini saaksid turustada Euroopa Liidus sada kakskümmend kuus EUVK fondi möödunud kuul juba registreeriti, aga sellest ei piisa, et rahastamispuudustest üle saada. edasiliikumine on olnud aeglane, EUSEF-i puhul ainult seitse fondi on ennast teatanud ja sellepärast komisjon vaatas läbi EUVK ja EUSEF määrused ja pidas seda teemat prioriteetseks selleks, et need märgised muutuksid tõelisteks instrumentideks riski ja sotsiaalkapitali finantseerimise vallas Euroopas. ja konkreetsemalt ehm, kolm suurt muudatust me tegime selleks, et nende fondide rolli tõsta. kõigepealt me laiendasime öö, ehm, nende haldurite, valitsejate öö, ehm, hulka, kes saavad suuri fonde valitseda. Need, kus äh, varad on üle viiesaja miljoni euro, äh, nende valitsejad saavad taotleda mastaabisäästu ja sellest tõuseb tulu investeerijatele. me laiendasime ka ju VEKA fondide võimalust investeerida väikestesse äh, kapitaliseerimis instrumentidesse ja sellega me mitmekesistame eh, võimalusi, mis EVK fondidel on ning muudame nad atraktiivsemaks investeerijatele ja kolmandaks me vähendasime kulusid ja keelasime ära teenustasude võtmise liikmesriikide ametiasutustelt, kui nad järelevalve funktsiooni ei teosta me ka lihtsustasime registreerimisprotsessi ja uued reeglid Eureka fondidel on üks osa nendest ettepanekutest, mis me tegime selleks, et innovatsiooni toetada ja tugevdada riskikapitaliturgu. õigusloome protsessis seadusandjad on näidanud, et nad tahavad edasi arendada eeskirju ja leida kompromisse ja lõpptekst tagab kindlustunde ja ka muudab nõuded lihtsamaks Äh, valitsejatele ja praktilisi samme on astutud selleks, et selgitada ja parandada ka esmarolli ja tagada äh, tegevuspraktika, mis on sidus äh, kõikjal Euroopa Liidus pädevate asutuste puhul. me tervitame neid muudatusettepanekuid, mis tõesti aktiveerivad EUVK ja EUCEF märgised Euroopa Liidus. mu daamid ja härrad, toetades seda poliitilist kokkulepet, viite Euroopa ühe sammu lähemale innovatsioonilisele eh, Euroopale ja kaotate tõkked, mis praegu on riskikapitali sotsiaalsete investeeringute, innovaatiliste investeeringute teel ja me täname parlamendi ja raportööri proua Peeti Käinit ja variraportööri härra Guardierilt nähtud vaeva eest ja konstruktiivsuse eest kolmepoolsetel läbirääkimistel. ma tänan. suur tänu, volinik härra Stolojan. domnule președinte. suur tänu see nõrkus, mis kapitaliturgudel valitseb praegu Euroopa Liidus, tuleneb sellest, et ei ole korralikke riskikapitalifonde meil. ja see on peamine kvalitatiivne erinevus Euroopa kapitaliturgude ja USA kapitaliturgude vahel. seal sellised fondid rahastavad eriti idufirmasid, kes tegelevad innovaatiliste projektidega. nii et ma saan ainult tervitada Euroopa Komisjoni ettepanekut ja kokkulepet meie raportööri ja kõigi nende vahel, kes selle projektiga on tööd teinud. selliste meetmete kaudu me parandame tingimusi, milles need fondid töötavad, milles neid luuakse ja me toetame sellega ka innovaatilisi VKE-sid ja idufirmasid. me saame ka suurendada ESMA rolli selle ettepaneku kaudu. ja sellepärast mina hääletan ettepaneku poolt. suur tänu, härra Kotsolino EUVK ja EUSEF-i läbivaatamine on positiivne, sest see kiirendab majanduskasvu ja loob uusi töökohti, stabiilsemaid töökohti ning muudab tingimused investeeringuteks soodsamateks. riskikapitalifondidest äh, räägitakse palju äh, just seoses innovaatiliste kõrgtehnoloogiliste firmadega, mida nendest fondidest toetatakse. mina ise Itaalias olen näinud oma silmaga, kuidas ettevõtted kasutavad neid fonde, need fondid on teinud suurepärast tööd. on neli valdkonda, kus on sekkutud, kõigepealt üritatakse suurendada nende eh, inimeste hulka, kes eh, kvalifitseeruvad eh, eriti suurte fondide valitsejad ja oleme suurendanud nende firmade, firmade ringi, kuhu äh, saab äh, riskikapitalifondidest investeerida. meil on vaja tõelisi riskikapitalifonde. Äh, me oleme vaadanud registreerimise teemat ja rohkem kaasanud ESMA. tähtis on ka, et oleksid garantiid olemas, mis puudutab nende fondide valitsemise kvaliteeti ja eh, EUSEF-i aruandlus, eh, keskkonnaalased ja keskkonnariskid, eh, mida maandatakse investeeringute kaudu. me oleme kõik uhked selle töö üle, mida on tehtud ja määruse ettepanek julgustab sotsiaalset ettevõtlust Euroopas, kõrgtehnoloogiat, sektorit, parandab suhteid erasektori ja avaliku sektori vahel ning on reaalmajandusele suureks toeks. aitab kaitsta ka meie töökohti. Need on kõik väga tähtsad tulemused. härra Papadimulis on järgmine. ma tänan. meil on vaja tugevdada järelevalvemeetmeid siin. tähtis on, et meil oleks rohkem innovatsiooni Euroopas. ja esialgne komisjoni ettepanek ei läinud piisavalt kaugele, proua Pietikäineni töö on nüüd parandanud komisjoni ettepanekut, aga meil on vaja kiiremini edasi liikuda, sest lõhe äh, uute ettevõtete toetamise vahel Euroopas Äh, ja nende toetamise vahel mujal on endiselt väga suur. meil on vaja VKE-sid rohkem aidata, meil on vaja vähendada bürokraatlikke kulutusi enamgi, meil on vaja soodustada äh, nende juurdepääsu rahalistele vahenditele. ideed on head, aga raha napib. nii et on vaja rohkem ära teha. minu koduriik Kreeka on praegu surutis oludes meilgi on vaja rohkem teha eh, selleks, et aidata inimestel leida rahalisi vahendeid väljaspoolt Kreekat. meil on vaja rohkem samme selles suunas, rohkem Euroopat. härra Papademoulis, eh, härra Coburnil on sinise kaardi küsimus teile. ma tänan, härra Papademoulis. kas te ei ole minuga nõus? et valitsused on väga ebapädevad ega ole kõige õigemad inimesed. bürokraadid, neil ei ole mingeid kogemusi ettevõtlusega üldse ja nemad ei peaks sekkuma siis kapitaliturgudesse ja aktsiaturgudesse. kas pole nii, kapitalism on parem viis, kuidas tagada, et noored ettevõtted edeneksid? mina olen kolmkümmend aastat äris olnud ja kui on hea projekt, hea plaan, ja keegi tahab investeerida, miks me peaksime siis kulutama maksumaksjate raha millegi peale, millega aktsiaturud toime tulevad, see on ju maksumaksjate raha raiskamine, kas pole? härra Coburn. Te ei arva, et Euroopa Liit eh, hea oleks ja sellepärast te ka ei leia, et noorte firmade toetamine Euroopa Liidu poolt hea oleks. Teie tahate näha mingit kapitalistlikku džunglit, kus ei ole üldse reegleid ja ma ei saa teiega nõus olla minu reika, riigis need asjad ei kohaldu, võib-olla teie riigis kohalduvad see, mis te rääkisite. härra Mono. <clears throat> lugupeetud volinik loodan et te pöörate ka tähelepanu minu kõnele meil on küll äh, sügavad äh, kahtlused äh, komisjoni kavatsusele ettevõtteid edasi arendada Euroopa Liidus. me näeme, et rahastus praegu leiab aset traditsiooniliste pankade arvelt ja konkurentsi arvelt Äh, kui me räägime riskikapitalifondide äh, määrusest, äh, mis võeti vastu neli aastat tagasi, siis ei saa me veel midagi positiivset selle täitmise kohta öelda. me näeme, et komisjon peab seda mõistlikuks, et koondada neid sotsiaal, ettevõtlusfonde ja kui äh, me räägime ainult äh, väga väikestest äh, projektidest, siis majanduses ei kehti see põhimõte small is beautiful, väike on ilus. ja peaksime siin rääkima pigem teistest edukriteeriumidest ja riskikapitali firmad lähtuvad teistest põhimõtetest. selle määruse puhul teil on võimalik ähm, teatud märgiseid hakata välja andma, riskifondidele seda tegevust lahendada ja see ongi põhiline tugisammas kogu sellele tekstile. ka kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta määruse riskikapitali ettevõtted leiavad ennast siiski tagasi tõrjutud positsioonil. muidugi on siin ka alternatiive me peaksime reeglitest rangemini kinni pidama. ja meie selle hääletuse jooksul jääme erapooletuks. ma tänan. härra Mono, härra Kõubernil on sinise kaardi küsimus teile, olete valmis vastama? aitäh, tahaksin äh, küsida teilt äh, küsimuse. Need, äh, see kapital, mida antakse mõningatele ettevõtetele, ma ei ole küll ühestki tegelikult kuulnud Ühendkuningriigis, võib-olla teil Prantsusmaal neid on, kui nendele ettevõtetele raha anda teiste ettevõtete arvelt, kes on tegelikult ise seda raha teeninud, siis äh, milleks see nüüd hea oleks, muidugi äh, need, see ettevõte saab nüüd äh, teisi ettevõtteid hävitada, kes on iseseisvalt tururaha teeninud, see on mingi teatud kommunism või, või sotsialism, mida me siin näeme ja see on ka tõhus, see on ka põhjuseks, miks Euroopa läheb pankrotti, miks Kreeka on pankrotis sotsialism Prantsusmaal on äh, ettevõtlusvaimu Prantsusmaal hävitanud, ma tahan, et prantslased võitleksid, ma ei taha, et neid hävitataks. kas te ei ole minuga mitte nõus, härra? Recuerdo que tienen treinta segundos, no un minuto. Señor Mono. nii, palun äh, pidage ajapiirangutest kinni. ja lugupeetud äh, kolleeg Coburn ma leian, et me oleme majandusküsimustes samal meelel, liberaalmajandust toetavad jõud, me oleme igasuguse sotsialismi ja kommunismi, igasuguse äärmusluse vastu majanduses me oleme kapitalismimeelsed ja oleme muidugi ka riskikapitali poolt, sest ehm, riskid sõltuvad ju saavutustest ja näitajatest kui me räägime riskikapitalist äh, idufirmade finantseerimisel, siis äh, muidugi äh, liikmesriigid ei pea ootama Euroopa Liitu selleks, et investeeringutega algust teha. ja seetõttu me jääme erapooletuseks, pooletuks sel hääletusel. ma tänan, härra Fernandes. ma tänan. jah, kõigepealt ma tahan tänada raportööri ja tahan härra Kotsolinat, raport, variraportööri samuti tänada. tänu teile on meil, jõuame kokkuleppele ehk homme. jah, majanduskriis oli väga ränk ja äh, nüüd on meil vaja majanduskasvu tagant tõugata ja tööhõivet suurendada ja sellega seoses on oluline ka kapitaliturgude liiduga edasi liikuda ja viimastel aastatel on meil uued määrused, rahandusfond, uued eeskirjad prospektide kohta, kolmepoolsetel jõuti kokkulepetele ka väärtpaberistamise küsimuses ja kapitalinõuete küsimuses, aga see, millest me täna räägime, on see, et me tahame eh, kapitaliturud eh, välja arendada ja soo-, riskikapitalifondide tegevust soodustada ning samuti sotsiaalettevõtlusfondide tegevust arendada. Need on väga head mõtted ja tublisti on edasi liigutud, siin on ka järelevalve teema ja ESMA eh, keskkonnaanalüüs pro-, äriprojektidel, eh, selleks, et me Pariisi eesmärgid suudaksime täita, igatahes on kõik need õiged otsused aga peale kõige selle, mis me oleme teinud, nagu härra Papademoulis ütles, väga palju tuleb veel ära teha. VKE-d endiselt äh, on suurte väljakutsete ees, kui nad tahavad kaasa lüüa ühtsel siseturul. suur on halduskoormus ja regulatiivsete probleemidega tuleb rinna pista. ja äh, VKE-d, kes juba on äh, turul ka on probleemide ees, nii et peame mõtlema, kuidas parandada VKE-de rahastamist, eh, mitte ainult keskmise suurusega, aga ka väikeste. ma tänan. mul on nüüd eh, au juhatada meie edasist mõttevahetust siin ja ma annan sõna kolleeg Annemansile ENF-ist. ma tänan. jah, eh, täna me kuulsime härra Junckerilt, et kapitaliturgude liit on vaja tempokalt välja arendada. jah, eh, viidati ka Brexitile, eh, viiskümmend seitse Äh, finantsjuhti on viidanud sellele, et Londoni City on väga tähtis finantskeskus ja nüüd on meil Brexit äh, tulemas, nii et me peame leidma lahenduse. Äh, need suured auahned plaanid, mis Euroopa Liidul on, tuleb nüüd väga kiiresti ellu viia. nüüd meie leiame, et ikkagi liikmesriikide kätte peaks jääma kontroll majanduse arengu üle ja e, vääringu küsimustes. ja e, mida see Euroopa Liit iseendast kujutab, see on ühendatud mitmekesisuses meil ju. härra Sand. jah, see ettepanek, mis meie ees on, on ühe suure probleemi ees jah, riskikapitali olemasolu idufirmadel ja VKE-del, meil ei ole sellist kultuuri USA-s, kus äh, vahendajate kaudu need rahad leitakse. jah, äh, see on hea süsteem, aga siin on ka probleeme ja eesrinnal on meil ettevõtjad ja regulatsioon peab olema nende jaoks tippkvaliteediga, innovaatiline ja paindlik luua, tingimused on vaja koha peal. nüüd esmarollist on siin palju räägitud, aga tõhus reguleerimine eh, peab olema ka kergekäeline. idufirmad ja VKE-d jah, tegelevad sotsiaalprojektidega, digiprojektidega, meelelahutusprojektidega kõige rohkem ja me peame samas ka eh, inseneri, elektroonika ja keskkonnatehnoloogia projekte toetama. Need peavad olema meile prioriteetsed projektid ja riskikapitali struktuuride ja ülikoolide ja tehniliste instituutide vahel on sidemeid vaja tugevdada ja on vaja programme ka perifeersete aladele, saartele ja on vaja ära kasutada väikeste ettevõtete potentsiaal ja riskikapitali suunata sellistesse piirkondadesse. ma tänan. nüüd härra Fronsulika üheks minutiks uh,. suur tänu. E, jah e, Euroopa riskikapitalifondid ja sotsiaalettevõtlusfondid hetkel on väikesed ja koondunud mõnda liikmesriiki pelgalt ja sel põhjusel ma tahan tervitada neid reforme, mis on siin raportis välja pakutud. ma arvan, et see raport toob välja need meetmed, mil stimuleerivad riskikapitali Euroopas ja eh, on tähtsaks panuseks kahes investeerimis kavas integreeritud siseturul tagab juurdepääsu rahadele, kapitalile, ükskõik siis milliste firmadega on tegemist, suurte või väikestega ja milliste liikmesriikidega. ja me tahaksime alandada künnist Euroopa riskikapitalifondidelt viiekümnele tuhandele eurole, sest sellega me suurendame juurdepääsu rahastamisele ja investeerimisvõimalusi laiendame ja on vaja tugevdada ka Euroopa väärtpaberituru järelevalve rolli, esmarolli ja, ja tuleb ära hoida ebastabiilsus finantsturgudel ning piiriüleseid tegevust on vaja ka soodustada. Eh, eh, aitäh, kolleeg. nüüd aga läheme vaba mikrofoni vooru juurde härra Caputo, palun. aitäh, juhataja. me soovime mõistlikumat poliitikat Euroopa siseturu ülesehitamisel, soovime reguleerida ja toetada kollektiivseid investeerimisfonde, kui räägime siin sotsiaalsest ettevõtlusest ja riskikapitalist äh,, Äh, riskikapitaliga on võimalik äh, idufirmasid finantseerida, see on väga oluline rahastusallikas kesk, äh, keskmises ja lühikeses perspektiivis just VKE-dele ja andmed, mis meie käsutuses praegu on, on julgustavad. Vim-, esimese kahe aasta jooksul on äh, investeeringud selles valdkonnas kakskümmend, kahekümne viie protsendi ulatuses tulnud väljaspoolt Euroopa Liitu ainult, nii et see tähendab seda, et enam töökohti on loodud ja nüüd on ka enam ettevõtteid selles vallas. meil on vaja ka alternatiivseid invest-, investeeringute voogusid, aitäh. Eh, aitäh, kolleeg eh, Caputo, nüüd eh, kolleeg Notis Marjas aitäh, juhataja. pangad ei ole eriti kannatanud majanduskriisi käes, neil on küll raha olemas, kuid nad ei taha seda lihtsalt välja anda idufirmadele, et nad saaksid edasi areneda. ja seetõttu peavad need ettevõtted otsima rahastust mujalt. ja meil on vaja lihtsustada neid äh, otsinguid, äh, näiteks teha kättesaadavaks riskikapitali vahendid äh, selleks, et toetada idufirmasid kõikides liikmesriikides, kaasa arvatud minu enda koduriigis Kreekas. tahtsin rõhutada, et Kreeka keskpank, mis äh, osaleb kvantitatiivses kergendamises, neil on kakskümmend neli miljonit eurot mida peab ära kasutama, kuid ei ole õnnestunud seda äh, suunata idufirmadesse, vaid äh, on hoopiski võlakirjadesse suunatud, selle asemel, et VKS-id toetada, mis meeleheitlikult vajavad äh, rahastust selleks, et mingisugunegi majanduskasv Kreekas teku, tekiks uuesti, mm, Kreeka, mis on niivõrd kannatanud kärpemeetmete all ja nii palju töö, tööta-, töötuid on meil Kreekas, aitäh! suur tänu! nüüd lõpeb vaba mikrofoni voor ja paluksin, et volinik Vella võtaks sõna komisjoni nimel. Uh, suur tänu, härra juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, aitäh selle huvitava arutelu eest, toetuse eest ja kommentaaride eest nagu ma ütlesin, Euroopa Komisjon on selle teemaga tegelenud kui kiiretoomulise teemaga, kuna see on oluline osa kapitaliturgude liidust. ja tänu teie äh, koostööle ja konstruktiivsele lähenemisele on meil võimalik ka kiiresti edasi liikuda, mis siis tähendab seda, et äh, elavdatakse Euroopa Liidu märgistused, äh, millega on võimalik äh, ühisturgu äh, su-, tugevdada ja on enam rahastusallikaid võimalik kättesaadavaks teha selleks, et kiiresti kasvavat ettevõtteid toetada, nii et see on sammuks edasi tuleviku majanduse suunas ja see on selgelt samm õiges suunas. tahaksin veel kord tänada Euroopa Parlamenti raportööri proua Pedikäist ja ka variraportööre, aitäh! Uh, aitäh, volinik, nüüd uh, Sirpa Pietikäinen, palun. Like uh, tahaksin tänada komisjoni hea konstruktiivse koostöö eest kogu selle protsessi jooksul. tahaksin kuulda ka veel kahte sõnumit teie poolt, seda, et endiselt on endiselt veel samme astuda kapitaliturgude vallas, teha veelgi enam kapitali juurdepääsetavuse osas näiteks selle määruse ümber ülevaatamise käigus ja nüüd kui me räägime esmaülevaatusest, siis äh, Te peaksite astuma vajalikud sammud selleks, et tagada ähm, ka läbipaistev äh, rakendamine uute äh, fondide puhul, sest ähm, minu arust äh, see on tõhusate kapitaliturgude loomise keskmes, nii et kindlasti see on raske protsess, kuid see on üks nendest asjadest, mis minu meelest praegu